kõigepealt tahaksin kogu parlamendi poole pöörduda, sest täna pärastlõunal arutame me erakorralisi küsimusi, nimelt Amidu Haidari küsimust ja ma tahaksin järgmise ettepaneku teha. kolleegid kes äh, teavad seda juhtumit. võib-olla on kuulnud, et äh, ilmselt Aidari jutum laheneb varsti. Euroopa Liidu esindajad töötavad selle kallal, et leida positiivne lahendus, seetõttu oleks võib-olla mõttekas täna pärastlõunal see teema välja jätta päevakorrast sest nimetatud debatt võiks aidata, võiks ähm, takistada diplomaatilisi jõupingutusi lahenduse leidmisel. soovitan ära võtta see teema, see resolutsiooni ettepanek päevakorrast selleks, et äh, juhtum kiiresti laheneks przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania. härra president, ma ei ole kindel. et minu meelest on natukene ei, ma, ma ei tea, kas praegu on õige aeg eh, selle muudatuse sisseviimiseks, me oleme ju otsuse juba teinud minu jaoks on praegu väga keeruline uue diskussiooni avamine härra Tool, mina toetan Martin Schulzi ettepanekut, sellepärast et praegu käivad läbirääkimised, need on väga keerukad läbirääkimised, me räägime praegu eh, ühe naiste humanitaarsest olukorrast, me püüame poliitilist lahendust leida ja kui on küsimus poliitilisest lahendusest, siis ei ole vaja asju keerulisemaks ajada, seetõttu oleks vaja aidata kaasa sellele, et poliitiline lahendus leitaks hea küll. härra Portas soovib sõna ma tahaksin lihtsalt öelda, et diplomaatilised jõupingutused muidugi on olulised, aga Aminatu Haidar on juba kolm päeva pidanud näljastreiki, ta on haiglasse viidud, tema ol-, olukord võib veelgi hullemaks minna, sest tegemist on naisega, kes inimõiguste eest ja põhivabaduste eest võitleb. kuidas saab Euroopa Parlament selle teema välja jätta päevakorrast? suur tänu. nüüd vastavalt meie kodukorrale. sada nelikümmend, punkt sada nelikümmend saab hääletada selle ettepaneku üle, mis praegu tehti. tehti ettepanek punkt päevakorrast välja võtta, seega vastavalt artikli sada nelikümmend kodukorrast võime me seda ettepanekut hääletada ja seoses sellega, kes on selle ettepaneku poolt? härra Lopes Aguilar soovib sõna võtta. suur tänu. härra president sotsialistide nimel Euroopa Parlamendis tahaksin tänada Euroopa Sotsialistide ja Demokraatide Liitu ettepaneku eest, mis toetab muide ka Rahvapartei ettepanekut. Pole kahtlust, et Euroopa Parlament on pidevalt äh, ju toetanud Aminatu Haidari ja tõesti, tema elu on ohtu sattunud näljastreigi tõttu, aga Euroopa Parlamendil on praegu võimalus sümboolne žest teha, e, toetada Hispaania valitsuse jõupingutusi. proua Haidar on praegu Hispaania territooriumil, seega tema näljastreik jätkub Hispaania territooriumil. suur tänu, ütleb härra president, me ei saa teile rohkem sõna anda kui üheks minutiks. jah, aga me peame toetama neid diplomaatilisi jõupingutusi, mida praegu tehakse. suur tänu, ütleb president. kes on nüüd selle ettepaneku vastu? palun, president. mina sooviksin kindlalt öelda, et meie fraktsioon on niisuguse ettepaneku vastu ja selgitan, miks. see ettepanek täna hommikul ei ole õigeaegne kui me nüüd selle välja jätame päevakorrast, siis äh, see meie samm oleks tohutu löök kõigile nendele, kes on vaeva näinud resolutsiooni väljatöötamise kallal. kõik fraktsioonid on koostööd teinud tõsiselt selleks, et ühine tekst välja töötada, mis peegeldaks kõiki eriarvamusi. ja nüüd me oleme jõudnud ühisele seisukohale seetõttu ei ole õige niisugust ettepanekut toetada, et resolutsioon välja jäetaks. suur tänu. suur tänu sõnavõtjatele. nüüd on olukord selgem. nüüd hakkame hääletama. kõigepealt, kes on selle poolt, et toetada praegu esitatud ettepanekut? protseduuriline küsimus. härra president, tõesti, mina soovisin sõna ja mulle ei ole antud sõna. ja nüüd ma tahaksin tõesti öelda, et pole õige, et Euroopa Parlament on eh, Aminatu Haidari juhtumi kohta juba eh, jõudnud ühisseisukohale, et tegelikult on Haidar juba kolmkümmend kolm päeva näljastreiki pidanud ja minu meelest niisuguse teema väljajätmine päevakorrast on täiesti amoraalne me peame hääletama, daamid ja härrad. kas teil on jälle protseduuriline küsimus? härra president, mina tõesti soovisin sõna protseduurilises küsimuses. juba varem on Euroopa Parlament väljendanud selgelt oma toetust inimõigustele, aga härra Schultzi ettepaneku kohta tahaksin öelda, et kui tal on tõesti fakte ja olulist informatsiooni, mis Aidari juhtumit puudutavad, siis palun esitagu ta need andmed täna pärastlõunal, nii et kogu parlament saaks teada ka seda, mida tema teab. jah, veel üks protseduuriline küsimus. härra Schultz jah, härra president, olen väga pikka aega Euroopa Parlamendis töötanud ja vastutan ka inimõiguste debati eest oma fraktsioonis. täna teen ma seda suure murega. juba eelmisel nädalal arutasime eh, Maroko välisministriga nimetatud juhtumit proua Haidari näljastreik peaks nüüd lõppema ja me peaksime jõudma lahendusele. seetõttu püüan ära hoida resolutsiooni vastuvõtmist, sest ma ei taha kuidagi ohustada eh, Haidari eh, probleemi lahendust, seega katsume diskreetselt päästa selle vapra naise elu suur tänu, aga nüüd, daamid ja härrad, palun, palun teie tähelepanu. me ei saa lõputult siin sõna võtta sellel teemal. kolleeg kohal number üheksakümmend kaks soovis veel protseduurilises küsimuses sõna võtta, jah, palun. suur tänu teile, härra president. alustaksin väljendades üllatust. härra Bilbao just rääkis teile, kuidas seda teemat on arutatud eile. kui nüüd härra Schultzil tõesti on mingit informatsiooni, siis palun teatagu ta meile sellest. eile, kui me arutasime resolutsiooni, ei olnud veel midagi teada. kõik fraktsioonid ju eile pärastlõunal tegelesid selle teemaga, püüdsid leida kompromissi see, mis te räägite, ei ole õige. mis on parlamendi seisukoht siis? ma, ma ei ütle, et, et ei ole vaja hääletada, aga arutame seda asja siis, nii nagu kord ja kohus härra president, parlament on lõhestunud, küsimus on delikaatne, väga segane olukord, kas saaks kella kolmeni edasi lükata selle hääletuse, nii et fraktsioonid saaksid arutada, mis toimub ja uurida ka, mis Marokos toimub? E, proszę Państwa, zebraliśmy wszystkie uwagi, wszystkie uwagi Państwa. Daamid ja härrad, nüüd on meil teie Äh, kommentaarid ära kuulatud vastavalt kodukorra artiklile number sada nelikümmend. panen nüüd küsimuse hääletusele. tehti ettepanek Aidari juhtum päevakorrast välja jätta. kes on poolt, palun andke käega märku, kes on selle poolt, et täna Aidari juhtumit ei arutata, kes on poolt, näidake palun käega. suur tänu kes on vastu? suur tänu, erapooletut. kontrollime elektrooniliselt. elektrooniline hääletus on avatud. palun. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakssada nelikümmend üheksa poolt, sada kuuskümmend kolm vastu, sada kolmkümmend viis erapooletut. seega ettepanek vastu võetud ja palun, härra Schultz, teil oli ka teine protseduuriline ettepanek ich bedaure sehr herr präsident dass ich die geduld des hauses lugupeetud president, ma vabandan, et ma jällegi panen meie koja kannatuse proovile. mis puudutab hääletusnimekirja, siis hääletusnimekirjas on meil ka lähimuspõhimõtte küsimused, mille teemadel me hääletame lähtuvalt artiklist üks, üks, seitse, lõige neli, teeme ettepaneku, me lükkame selle edasi järgmise täisist-, täiskogu osaistungjärgu nii, et me saaksime vaadata, kas see on vastavuses äh, meie põhimõtetega. ma arvan, et me oleme siin parlamendis nõus äh, sellega, et äh, lähimuspõhimõte ja põhiõigused on neid tuleb alati austada, aga praegusel hetkel ei ole seda küsimust mingisugust mõtet tõstetada. ja ma tahaksin oma Itaalia kolleegidele öelda, et arutelu, mis selles riigis toimub praegusel hetkel, on Itaalia arutelu, Itaalia debatt, mitte Euroopa tasandi debatt. meie toetame demokraatiat, pluralismi, aga praegusel hetkel ei ole meil mingisugust mõtet selleteemalist resolutsiooni vastu võtta. Äh, lugupeetud president on üsnagi üllatav, et on fraktsioone, kes räägivad küll demokraatia nimel, kuid ise ei äh, tunnusta demokraatlikke põhimõtteid. ja seetõttu, lähtudes artiklist äh, üks äh, seitse seitse punkt neli, et me lükkame hääletuse edasi järgmise täisistung, täiskogu osaistungjärgu, mm, järguni. suur tänu. mul on konkreetne ettepanek. president Schultz, esimees Schultz, pange oma kõrvaklapid peale, pähe. ja me hääletame sel teemadel. kõigepealt hääletame Äh, eelarve teemadel, siis hääletame täiendavatel, täiendavate päevakorrapunktide teemadel. ja kõik äh, mõtlevad selle päevakorra, härra Schultzi ettepaneku üle ja siis me pöördume selle punkti juurde tagasi, äh, kui me oleme sinnani jõudnud päevakorras, aga nüüd asume hääletama ja hääletame eelarve teemadel kõigepealt. härra Posselt, teil on kodukorraline küsimus palun, teil on sõna. ma teen lühidalt. me rääkisime siin äh, nüüd äh, just hiljuti kiireloomulistest inimõiguste küsimustest, eile me rääkisime inimõiguste punktide kõneajast ja sellest, kuidas kõneaega jagada Lääne-Sahara ja teiste küsimuste puhul. minu ettepanek oleks, et et kuna meil on, meil on ainult üks tund äh, kiireloomulisi küsimusi. Proszę Państwa, przystępujemy do sprawozdania e, kolegi. lugupeetud e, daamid ja härrad, asume aga nüüd hääletama lõpuks. tegemist on siis härra Pööge raportiga päevakorras e,